iseäranis need kolleegid, kes on siia tulnud täna viimast korda. Euroopa Liidu Ühendkuningriigi äh, lahkumisleping äh, on äh, näide hilinenud poliitilisest realismist. täna räägime siin resolutsiooni ettepanekust, mis on sellega nõus, aga siin tuleb välja tuua kolme asjaolu siiski kõigepealt selles lahkumisleppes on kirjas, et tulevikus saavad osapooled otsustada, kasutada biomeetriliste äh, näitajateta äh, isikutunnistusi. see ei ole ebaseaduslik, kuid pole mingisuguseid julgeolekulisi, majanduslikke või muid põhjuseid selle tegemiseks. andmekaitse ning privaatsus on äh, olnud suurte poliitiliste arutelude teemaks ja õigustele keskenduvas poliitilises kliimas aga paistavad need põhiõigused jäävad kahe silma vahele teiseks, äh, selles kokkuleppes külmutatakse Euroopa Liidu kodaniku õigused selliseks, äh, nagu Brexiti päeval ja äh, andes õiguse pärast Euroopa Kohtul otsustada. Euroopa Kohtul peaks olema kaks pretsedendiõiguste kogumit, üks, mis puudutab kodanikuõigusi kahekümne seitsme kodaniku kahekümne seitsmes liikmesriigis ja teiseks äh, Brexiti eelse Euroopa õiguse põhine lähenemine. kas see on realistlik lähenemisviis? siis resolutsiooni ettepaneku klausel kaheksateist peab kahetsusväärseks Ühendkuningriigi teadet, et vaba liikumise põhimõtet enam ei kohaldata. et äh, ja öeldakse, et kõik äh, vabakaubanduslepped peaksid olema seotud äh, vaba liikumise põhimõttest. see nõue läheb äh, Ühendkuningriigi äh, huvidega vastuollu. vabakaubanduslepped, äh, kõige suurem osa Euroopa Liidu vabakaubanduslepetest ei puuduta vaba liikumise põhimõtet. kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal oli äh, kaubandusülejääk suur Ühendkuningriigiga Euroopa Liidul, nii et Euroopa Liidu huvides ja ka Ühendkuningriigi huvides on tegelikult kõikehõlmav vabakaubandusleping. ja kui see koda siin peab kodanike õigusi tõsiseks, siis Euroopa Liidu ning Ühendkuningriigi kodanikel on õigus sellele, et nende majanduslikke huvisid võetaks siin kojas ka tõsiselt. suur tänu, austatud kolleeg Van Orden, palun, Euroopa Konservatiivide Reformistide nimel poolteist minutit, palun. suur tänu, lugupeetud president. ma tean, et uus komisjoni president kohtus Briti peaministriga äh, Londonis eelmisel nädalal ja kohtumine oli tõesti hea, nad said väga hästi läbi ja õhustik äh, oli äärmiselt positiivne selline lähenemine on õige. nüüd tuleb kiiresti tulevatele suheldele keskenduda Euroopa Liidu ning Ühendkuningriigi vahel, aga kõigepealt peame lahkumisleppega ühele poole jõudma. nagu te teate, alamkoda võttis üheksakümne üheksa häälese enamusega kolmandal lugemisel eelmisel nädalal lahkumisleppe vastu, nüüd on see läinud Lordide koja ette ning äh, meie koda peab ka andma oma kinnituse lahkumisleppele, et lahkumine kolmekümne esimesel esimesel jaanuaril teoks saaks ning ma eeldan, et, et see läheb sujuvalt. loomulikult oma piiride kontroll oli üks tegur, mis mõjutas meie lahkumist Euroopa Liidust, ütlen seda ka proua Hübnerile, kes peaks seda meeles pidama. mis puudutab kodanikuõigusi, siis Briti valitsus, nii nagu ka Euroopa Liit, on olnud algusest peale selles küsimuses üsnagi ühel meelel. mulle meeldib selle äh, resolutsiooni ähm, äh, ettepaneku esimene punkt, kus on kirjas, et väljaastumislepingu teine osa on õiglane ja tasakaalustatud. kogu see väljaastumislepe on äh, õiglane minu arvates, äh, sellega seoses on küll mõningaid äh, valesti arusaami ning mõned tahavad siin juuksekarva lõhki ajada, härra Verhofstadile ütleksin ma, et loomulikult ajalooliselt ei ole mitte keegi kaitsenud isiku õigusi, vabadusi rohkem kui Ühendkuningriik ja äh, resolutsiooni ettepanekus keskendutakse äh, ebaproportsionaalselt palju Euroopa Liidu kodanike staatusele Euroopa Ühendkuningriigis, aga pööratakse liiga vähe tähelepanu Briti kodanikele Euroopa Liidu äh, pinnal, ainult üks lõige käsitleb seda ja ükski liikmesriikidest peaaegu ei ole avaldanud plaane selle kohta, kuidas see süsteem toimib Briti kodanike suhtes, kes nende riikides on. nii nagu Briti kodanikud kannavad hoolt nende eest, kes on nende kohtualluvuse territooriumil, loodan ma ka, et Euroopa Liit seda teeb ja äh, kui seda ei tehta, siis see parlament siin ja ähm, liikmesriikide parlamendid peavad kandma hoolt selle eest, et Euroopa Liidu kodanike õigusi, äh, õiguste eest kantakse hoolt nagu kord ja kohus. ja siis kuue fraktsiooni nimel härra Schildemann, palun suur aitäh, lugupeetud president, täna me peame rääkima nende õigustest, kes äh, Äh, tagavad Briti ühiskonnas heaolu kas hooldusteenuste pakkumisel või kes on äh, FIE-d ning kui äh, selle Äh, kuu lõpus äh, äh, Ühendkuningriik Euroopa Liidust lahkub, siis loomulikult me ei taha nende teel seista, kuid Euroopa Liidu kodanikud ja Briti kodanikud ei pea selle kõige eest maksma. ja on põhjendatud mure, et kui me räägime le lepingust, siis sotsiaalõigused ja kodanike õigused äh, äh, tahetakse üks-ühele selles äh, lahutusprotsessis äh, üle äh, kanda. väga oluline on kaitsta vanemaid inimesi ja haavatavaid inimesi selles protsessis, aga me peame mõtlema juba praegu ka Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu tulevaste suhete peale ja seal on mängus palju rohkemat ähm, kui ainult kaubanduskokkulepe me peame inimeste õigustele keskenduma, ökoloogilistele aspektidele äh, keskenduma ja võttes arvesse seda, äh, kui keerukad äh, on poliitilised aspektid ja kui palju neid on, millega tuleb tegeleda, siis ei ole ju võimalik üheteist kuu jooksul vaid midagi sellist välja Äh, töötada ja sellepärast äh, mina arvan, et Boris Johnson äh, peaks üleminekuperioodi õige aeg, pikendamist õigeaegselt taotlema seda selleks, et oleks piisavalt aega selle kõige ähm, korralikuks ärategemiseks. ja loomulikult varitseb endiselt veel oht, Äh, järsuks Brexitiks, mis tooks endaga kaasa negatiivseid tagajärgi. minu fraktsioon on äh, viimastel aastatel pidevalt pühendunud sellele, et tagada Põhja-Iirimaa rahuprotsessi kaitsmine äh, ja me teeme seda ka tulevikus kindlasti ei tohi standardeid vähendama hakata. Ühendkuningriigi valitsusel ei tohi võimaldada dumpinguga tegelemist ja seda ei äh, maksupoliitikas, sotsiaalküsimustes, äh, keskkonnavaldkonnas, tarbijakaitses ja lõpetuseks äh, tahaksin oma fraktsiooni nimel tänada neid Briti kolleege, kellega me minevikus oleme konstruktiivset tööd teinud selleks, et luua parem Euroopa. aitäh, te, me, me jääme teist puudust tundma. suur aitäh ja nüüd saab fraktsioonilise kuuluvuse liikmete nimel sõna kolleeg Philips, palun Ühendkuningriik on avanud äh, nüüd äh, ümberasumiskava, me oleme öelnud, et need, kes on Ühendkuningriiki juba kolinud, äh, peaksid sinna saama ka jääda võrdsetel alustel kõigi teistega, aga mitte superõigustega. õiglus peab valitsema, mitte ühepoolsed soodustused kellelegi ja see, mida teie välja pakute, on see, et aasialased, aafriklased, ameeriklased ja kõik teised, äh, kes ka ähm, Ühendkuningriigi kodus, koduks kutsuvad, on teie arvates teise klassi kodanikud ja meie sellega nõus ei ole. Äh, kuulates ära äh, selle, mis täna siin on öeldud, võin öelda, et see on üsna konstruktiivne arutelu olnud, aga ma pean ka ütlema, äh, et siin ei tohiks tegeleda hirmu külvamisega Euroopa Liidu kodanike aadressil tulevikus. Ühendkuningriik on sõbralik ja avatud riik, meie ei hirmuta inimesi me peame tegema ühiselt koostööd, sellepärast et meist saab sõltumatu riik, kellel on ka sõltumatus kujundada oma sisserändepoliitikat ja me teeme tööd selle nimel, et tagada kõikide inimeste kaitse, aitäh! suur aitäh! kolleeg Gonzales Pons, teil on poolteist minutit. ma kõnelen inglise keeles, sellepärast et ma tahan, et mind inglise keeles ka kuulataks britid peavad teadma, et vaatamata Brexitile ja vaatamata kõigele sellele, mis äh, viimase nelja aasta jooksul on aset leidnud, äh, on nad Euroopa Liidus alati teretulnud. seda sellepärast, et äh, Euroopas ei loe see, kust sa pärit oled, vaid see, kuhu sa liikuda soovid. riike on võimalik eraldada, aga perekondi mitte. täna on üle miljoni briti, kes elavad mõnes muus Euroopa Liidu liikmesriigis, väga paljud neist elavad ka minu koduriigis Hispaanias. ma tahaksin täna otse nende poole pöörduda. paljud teist on siin oma elu üles ehitanud siin Euroopas, paljud teist on abiellunud siin, mõned teist äh, on ka lapsed sünnitanud siin Euroopas, me oleme naabrid, aga esmajoones oleme me sõbrad ja sugulased ja on midagi, mida me ei unusta ja mida me ka ei tohi unustada ükskõik, mis äh, pärast kolmekümne esimest jaanuarit juhtuma hakkab, siis äh, teadke, et teie kuulute alati Euroopasse. ja senikaua, kuni te soovite meiega äh, koos olla, siis Euroopa jääb alati teie koduks. niisiis, hingepõhjast tahaksin ma öelda seda, et ma ei hakka siin hüvasti jätma, ma äh, ütlen, et äh, jääge meiega, Euroopa Liit on teie kodu. suur aitäh, üheks minutiks saab sõna proua Gertrude Darling suur aitäh, lugupeetud president, petitsioonikomisjonis oleme me kuulnud ära kodanike hääle üle kogu Euroopa, nad on meeleheitel, nad ei tea, mis juhtub nende elude, töökohtade, perekondade ja õigustega. enamik nendest kodanikest äh, on äh, need, kes äh, on Ühendkuningriigi koola, kodanikud, kes on elanud Mandri-Euroopas või kahekümne seitsme Euroopa Liidu kodanikud, kes elavad Ühendkuningriigis, nemad on selle suure Äh, rahuprotsessi lapsed ning äh, Nad on ühe, üles ehitanud oma elud äh, vastavalt nendele õigustele, mida me kõik jagame ning meil on esmajoones moraalne kohus äh, kaitsta neid, kes ei saanud sõna sekka öelda selle otsuse langetamisse. me oleme pidevalt öelnud, et kodanikuõiguste tagamine on mis tahes Brexiti kokkuleppe punaseks jooneks ja me peame selle põhimõtte juurde jääma. me teame, millised on veel lahtised probleemid ja me peame olema julged ning tegutsema enne, kui me mõne nädala pärast seda kokkulepet hääletama hakkame, aitäh! suur tänu, proua Bowden, teil on üks minut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 Emmanuel on õpetaja. Äh, ta on õpetanud oma kaunist emakeelt tuhandetele äh, teismelistele mm, aastakümne pikkuse töö jooksul äh, õpetajana. ta abiellus britiga, tal on ka lapsed, kes on nüüd britid ning hiljuti ta täitis kaheksakümne viie lehekülje pikkuse vormi selleks, et ta saaks jääda riiki, mida ta peab oma kodus, kus ta on, koduks, kus ta on töötanud, maksnud makse ja elanud kogukonnas ja lõpuks lõpuks talle ei antud äh, püsielaniku staatust äh, ja äh, miljonite Euroopa kodanike õiguse tagamine, kes elavad Ühendkuningriigis, on väga oluline. oluline on tagada nende õigused riigis, mida nad kutsuvad oma koduks, kvalifikatsioonide tunnustamine on samamoodi otsustava tähtsusega samm edasiminekuks. Ähm, ei ole mingit põhjust, miks Ühendkuningriigi valitsus ei saa kasutada deklaratsiooni selleks, et tagada Mm, see, selle protsessi edu eh, ja seda eh, seirata sõltumatult ja kui eh, me seda ei tee, siis me ise häbistame oma riiki. härra Johnson, kui te tahate tihedat usaldusel põhinevat töösuhet Euroopa Liiduga pärast jaanuari lõppu aastal kaks tuhat kakskümmend üks, siis palun tehke oma tööd, aitäh Madam, Madam Vote. kolleeg Voten, kolleeg Norden tahaks äh, esitada teile küsimuse, kas olete nõus sellele vastama? ei ole. palun vaikust saalis. kolleeg Allard, üks minut. Uh, suur tänu kui äh, Euroopa Liidu kodanik soovib taotleda kodan-, äh, püsielanikuks registreerimist, äh, on juba kolmkümmend viis aastat elanud Šotimaal ja ei mõista, miks talle seda staatust ei anna. see püsielanikuks registreerimise programm ei täida oma eesmärki, kuidas saame meie Euroopa kodanike õigusi kaitsta kes elavad juba ammu Ühendkuningriigis. ma meenutaksin, et see küsimus on olnud punaseks jooneks kõigil läbirääkimistel ning meenutaksin ka, et et Euroopa Kohus on selle kohta teinud otsuse ning seda otsust peaksid tegelikult järgima kõik Ühendkuningriigi kohtud. me näeme, milline on kohtuotsus sel nädalal, aga mul on oma kahtlused ja Ehm, ma olen tuleviku pärast mures. Ehm, püsielanikeks registreerimise programm ei taga äh, õigust elada oma kodus. Ehm, nende inimeste õigused peavad olema automaatselt kaitstud ja Šotimaa äh, peab jääma Euroopa Liitu. Uh kolleeg Allar kolleeg Manno Orden soovib jällegi esitada küsimust, kas teie olete nõus äh, vastama tema küsimusele? tänan, ei, on vastus. kui teile ka kolm korda ei öeldakse, siis annan alla, aga no vaatame, mis juhtub. ma olen täna lõbusas tujus, nii et kuulame ära selle infopunkti. palun. suur tänu, lugupeetud president ma tahaksin lihtsalt öelda viimastele sõna võtnud kolleegidele. on kaks koma kuus miljonit inimest, kes on esitanud taotluse, et saada püsielanikuks ning ainult viie puhul on see taotlus tagasi lükatud ja seda seetõttu, et äh, neil on kriminaalkaristus. hea küll, härra Van Orden, kolleegid, palun. see tegelikult ei olnud küsimus äh, see oli kodukorraline märkus, kui soovite vastata, siis on teil võimalik kolmekümne sekundi jooksul seda teha. Will... suur tänu, jah, vastan teile, sest oleme seda varemgi kuulnud, et suurem osa inimesi, kes äh, taotluse on esitanud, on ka saanud püsielaniku staatuse. kolmkümmend seitse protsenti neist inimestest, kes taotluse esitavad, äh, ei ole saanud püsielaniku staatust, nende taotlus on tagasi lükatud, nad peavad uuesti taotluse esitama kui taotlete midagi ja see lükatakse tagasi, siis loomulikult on see tagasi lükatud. kõigil neil eh, inimestel on keeldutud andmast püsielaniku staatus. nii et minge Londonisse ja öelge seda pärast Johnsonile. president, härra von Orden, ma enam ei anna teile praegu sõna. Eh, saite juba sõna, nüüd eh, kolleeg George, palun. suur tänu, lugupeetud president me teame, et Brexiti puhul on vaja natuke rohkem äh, tolerantsust. kui me oleksime seda rohkem üles näidanud, siis oleks võib-olla britid jätkuvalt Euroopa Liidus. kolmekümne esimesel jaanuaril siis toimub Brexit vastavalt äh, Briti rahva soovile. see oleks pidanud viima selleni, et Euroopa Liit äh, tegeleb sisekaemusega, aga seda ei ole juhtunud. nüüd brittidel on kaks äh, haruldast voorust, julgus ja vabaduse iha ja seda vajame ka meie siin, kus me peame painduma ideoloogilise hegemoonia alla Ühendkuningriigis elab sada kaheksakümmend tuhat tuhat äh, hispaanlast ning samuti elavad paljud britid Hispaanias. Nende kõigi õigusi tuleb kaitsta. suhted Londoniga äh, ei ole sugugi nii halvad, äh, kui vaadata asjale liikmesriikide pealinnadest oluliselt paremad kui suhted Brüsseli ja Londoni vahel. järgmine kolleeg aitäh, lugupeetud president. me teame, kolmekümne esimesel jaanuaril lahkub Ühendkuningriik Euroopa Liidust. me muidugi austame Briti rahva demokraatlikku otsust, kuid eh, Hispaania seisukohast tuleb siin mõnede küsimustega tegeleda. Gibraltari eh, probleem, see on eh, tõesti ainulaadne. Mm, igapäevaselt ületavad seal inimesed piiri ja praegune olukord on viinud selleni, et äh, tegemist on ühe vaesema piirkonnaga Euroopas kakskümmend seitse protsenti töötuid, seitsekümmend protsenti noorte hulgas. Äh, nüüd väljastamislepingus on sätteid, mis võiksid olukorda parandada, kuid ei ole ühtegi konkreetset sammu, mis tagaks, et praegused äh, praegu seal elavad inimesed ei kaota neid hüvesid, mis neil praegu on tagatud, nagu töötutoetus ja muu. meie nõuame selget ähm, äh, kinnitust, et need äh, tööandjad ei satu äh, äh keerulisse olukorda. palun kolleegidega, mina tahaksin rääkida punktist kaheksateist selles dokumendis, kus on öeldud, et parlament kahetseb, peab, peab kahetsusväärseks, et äh, Ühendkuningriik ei kohalda isiku vaba liikumise põhimõtet. ma tahan väga selgelt öelda, et vaba liikumise äh, lõpetamine oli väga oluliseks teguriks, miks Briti avalikkus soovis äh, lahkuda Euroopa Liidust, see oli üks põhilisi tõukejõudusid. sellegipoolest tundub praegusel hetkel, et eh, siin parlamendis ollakse selles suhtes täiesti pimedad. püüate väita, eh, et Ühendkuningriigil ei ole taotluse protsessi? jaa, et meil ei ole õigust nõuda tõendeid sellise taotluse esitamisel, aga Ühendkuningriik on suveräänne liik ja tal peab olema õigus ise otsustada riik, inimeste eh, liikumise üle. mida varem parlament ärkab eh, üles, seda kiiremini saame ka õiget eh, dialoogi selle teemal pidada. Madam Widdicombe, there is a blue card a question from kolleegide komp-, kolleeg Infeld soovib teile esitada sinise kaardi küsimuse, kas olete valmis sellele vastama? aitäh, äh, kolmkümmend sekundit, palun küsimuse esitamiseks. Äh. aitäh, lugupeetud juhataja. Äh, kolleeg Vitekomb, teie ütlete, et Briti rahvas soovib üht või teist, aga kas pole mitte nii, et ainult kolmkümmend kolm protsenti rahvast hääletas teie poliitilise agenda poolt ja ainult Äh, tänu sellele, et Ühendkuningriigi poliitiline süsteem on selline, nagu ta on, on Boris Johnsonil parlamendis enamus. tegelikkuses aga Briti rahva enamus ei hääleta Brexiti poolt, kas pole mitte nii? palun, kolleeg Vilgam seitseteist koma neli miljonit äh, inimest, äh, kõige rohkem inimesi, kes üldse on demokraatlikult oma hääle andnud Ühendkuningriigis, nemad andsid oma hääle äh, Äh, Euroopa Liidust lahk-, äh, lahkumiseks. meie erakond on kõige suurem Briti erakond siin parlamendis. miks sai Boris Johnson võidu viimastel valimistel? sellepärast, et tema põhiline lubadus oli, et Brexit tehakse ära. kolleeg Rangel, palun, teil on sõna pooleteiseks minutiks. palun vaikust saalis. Briti kolleegid palun olge vaiksemad, et kõneleja saaks sõna võtta. palun, kolleeg Grünschel. suur tänu, lugupeetud juhataja. Äh, äh, äh, suur tänu. ma tahaksin Euroopa Komisjonile Michel Barnier'le öelda järgmist. Portugal, kelle kodanikke ma siin esindan, on riik, kes on Äh, äh, oma äh, leping, millest lähtuvalt käituvad või mis läht-, millele tuginevad meie äh, kaubandussuhted, on vähe neid riike, kellel on äh, kõige rohkem kahju äh, Ühendkuningriigi lahkumisest äh,. Äh, kui äh, minu koduriigil ja me tahame kõik seda, et meil oleksid head suhted Ühendkuningriigiga ja äh, kodanike olukord on äärmiselt murettekitav ning ma tahaksin siinkohal juhtida tähelepanu sellele, et, äh, et tegelikult meie tunneme rohkem muret võib-olla Briti kodanike pärast Ühendkuning, Euroopa Liidus äh, kui äh, Ühendkuningriigi, Ühendkuningriigi esindajad ise. ma pöörduksin Boris Johnsoni poole ähm, ja paluksin, et nad kannak-, Boris Johnson ja tema valitsus kannaks hoolt selle eest, et me saaksime ka edaspidi elada sõbralikutes suhetes aitäh, pooleteks minutiks kolleeg Maras. suur äh, tänu, lugupeetud president, nagu Michel Barnier väga hästi teab, siis äh, nii Euroopa Liit kui Ühendkuningriik nägid väga suurt vaeva püsielanikuks registreerimise programmiga kuid meie mm, oleme siin, sest et siin resolutsioonis äh, hoiatatakse rohkem kui ühe asja eest, inimesed on väga mures ja sellepärast ka president von der Leyen kuulis väga palju inimeste muredest. ma toon nüüd mõned näited. peaminister hiljuti otsustas üle vaadata väljaastumise lepingu, eh, mis siis puudutab sõltumatut asutust, see möödub nii kohe Windrushi eh, juhtumit. ja otsustas eh, need volitused, mõned volitused anda teistele asutustele võttes arvesse meie ajalugu, seda ebaõiglust, mis on toimunud ning äh, õiguslikke kohustusi, siis ei, on väga oluline tähele panna, et mis suunas praegu liigutakse. me näeme, et nõukogu tunneb tõsist muret Briti kodanike õiguste pärast ka Euroopa Liidu liikmesriikides. kui me siin ei leia õiget lahendust, siis tekitab see väga sügava haava Ähm, mis, mis ähm, inimesi mõjutab äh, ka tulevikus. et inimesed räägivad taotlustest, äh, deklaratsioonipõhisest lähenemisest äh, ja nad räägivad sellest sellepärast, et ähm, meil on ebaõiglane süsteem, mis kestaks aastaid ilma lahenduseta ja äh, see oleks osa sellest äh, narratiivist, mida praegu e-, üles ehitatakse, sellepärast ongi kodanikuõigused esikohal ka Michel Barnier jaoks läbirääkimistel, sellepärast oleme me selle resolutsiooni esitanud. aitäh, äh, kolleeg Ründüran. suur tänu, lugupeetud juhataja. paar sõna et selgitada, miks see resolutsiooni ettepanek on nii oluline, kui see on. mul tekkis mulje, et äh, nagu ka paljud kolleegid äh, juba täna on sõna võttes öelnud, et äh, me tahaksime, et, et kodanike küsimuste, kodanikuõiguste küsimus peaks olema prioriteetsel kohal tulevastel läbirääkimisel. ma olen tuttav Michel Barnier tööga ja ma võin teile kinnitada, et Euroopa Parlament ühehäälselt äh, on teie taga ning tuletab teile meelde, et mitte mingisugust tulevast kokkulepet ei ole, kui kodanike õigusi sinna sisse ei tooda. ja ma olen rohkem kui kunagi varem veendunud selles, et see resolutsiooni ettepanek on hädavajalik ning me toetame seda äh, laiaulatuslikult Briti äh, paremäärmuslased äh, levitavad valesid selle kohta, kuidas nad võitsid oma valimistel ja äh, tahavad samal ajal kaubanduskokkulepet Euroopa Liiduga, samas talludes kodanike õigused jala alla, see on häbiväärne, mitte mingisugust kokkulepet, kui te ei austa inimeste õigusi, sellest reeglist Euroopa Parlament ei tagane, kas mõistuse või jõuga surume selle läbi kallid kolleegid, meil on kuusteist vaba mikrofoni sõnasoovi, nii et nüüd ma panen vaba mikrofoni äh, sõnasoovijate nimekirja lukku, muidu me ei saagi ühele poole oma sõnavõttudega. proua Randke, palun üks minut. suur tänu, lugupeetud juhataja. jah see on tõenäoliselt kõige raskem sõnavõtt minu jaoks siin Euroopa Parlamendis. mina tulin Euroopa Parlamenti selleks, et võidelda kodanike õiguste suurendamise eest Euroopa Liidus ja nüüd miljonid Euroopa Liidu kodanikud kaotavad õigusi ning ma ei saa mitte mingil juhul kuidagi näha seda positiivses valguses või roosiliselt ja enne kui me Brexiti kuupäeva paika saame, tahaksin siiski saata paar positiivset sõnumit. kõigepealt ma ütleksin, et kõiki Euroopa Liidu, kõik Euroopa Liidu kodanikud Ühendkuningriigis äh, peavad teadma, et äh, siin on sadu öö, äh, Euroopa Parlamendi saadikuid, kes väsimatult äh, ka edaspidi kaitsevad teie õigusi. ja minu teine sõnum on mõeldud kõikidele Ühendkuningriigi kodanikele, kelle südamed on murtud praegusel hetkel. hoolimata sellest, et toimub nüüd selline samm, mis on ainulaadne Euroopa Liidu ajaloos, ei ole me saanud seda otsust anda taas inimeste kätte. hoolimata Äh, sellest ei ole teie võitlused, hääled äh, kaduma läinud. Te olete üles ehitanud äh, midagi, mis on äärmiselt imeilus. kõige Euroopa-meelsem kodanikele liikumine üldse ja me arendame seda edasi ning ühel ilusal päeval me näeme jälle, kuidas Briti saadikuidki valitakse sellesse kotta siin. suur tänu. ja härra Fidanza, palun üks minut. suur aitäh, lugupeetud president Ühendkuningriigi äh, rahvas on taaskord äh, väljendanud oma soovi, meeldib see meile või mitte, aga selle nimi on demokraatia. ja täna peame me nüüd üles ehitama positiivse uue koostöö Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel, võttes arvesse äh, Euroopa Liidu elanike huvisid, kes elavad Ühendkuningriigis. oluline on astuda positiivset sammu edasi. loomulikult on vaja bürokraatlikke menetlusi parandada selleks, et anda nendele, kellel on õigus taotleda püsielanikuks registreerimist. Ühendkuningriigis elab ka miljoneid itaallasi, kes on hiljuti Itaaliast välja rännanud ja oluline on tagada nende inimeste õigused seal ja samas on vaja pakkuda neile ka võimalus tagasi koju Itaaliasse pöörduda, selleks et seal endale hea tulevik üles ehitada, aitäh! suur tänu, poolteist tundi, äh, poolteist minutit, vabandust, härra Lennart! <laughs> üle kolme miljoni Euroopa Liidu kodaniku Ühendkuningriigis kuulsid äh, Boris Johnsonilt ja Michael Goldt, et midagi ei muutu, nad saavad automaatsed õigused ja neid ei kohelda kuidagi halvemini kui enne Brexitit. ja kuulsid kolleegilt Daniel Hannonilt, äh, keda siin täna ei ole, et on vastutustundetu äh, Äh, hirmutada Euroopa Liidu kodanikke, et nende staatus võiks muutuda. ma olen isegi Nigel Farage'i suust kuulnud, et nad, ähm, sellised kodanikud saavad nautida samasuguseid õigusi nagu Ühendkuningriigi kodanikud, sellepärast et muidu oleks Ühendkuningriigi puhul tegemist banaanivabariigiga. aga ei äh,, automaatsed õigused on nagu kujunenud vaenukõneks äh, ja äh, sundväljasaatmise alasteks avaldusteks. see süsteem tõenäoliselt ei jõua kõigi kodanikele oma toetusega ja väga paljud haavataval positsioonil oleval kodanikud tõenäoliselt kaotavad oma õigusi. see tekitab äh, muresid, ebakindlust Euroopa Liidu kodanike jaoks ja nagu härra von, von Orden äh, vastupidiselt härra Van Ordeni sõnavõtule on väga paljud inimesed juba oma õigused kaotanud ja kui Ühendkuningriik tahab banaanivabariigiks muutuda, siis äh, on neil selleks äh, täielik õigus pärast Euroopa Liidust lahkumist aga meie peame kaitsma äh, Euroopa Liidu kodanikke ning äh, Ühendkuningriigi kodanikke ja kandma hoolt selle eest, et nemad ei satuks kõige suuremateks Brexiti ohvriteks, see on olnud meie seisukoht Brexiti rahvahääletusest alates kuni tänaseni ning nüüd peame näitama, et me võtame seda tõsiselt. aitäh! suur tänu, üks minut ja proua Jongeerius, palun! suur tänu! lugupeetud juhataja, kolmekümne esimesel jaanuaril pärast nõndanimetatud lahutust lahkuvad britid meie perest. ja lahutus jõustub. ja seda täielikult jaanuarikuuks kaks tuhat kakskümmend üks. aga mina tunnen muret inimeste pärast, nende töötajate pärast, kes selle lahutuse pärast peavad kallist hinda maksma mõlemad osapooled äh, sotsiaalseid standardeid au sees hoidma ka pärast äh, Ühendkuningriigi lahkumist, me ei taha, et Dempsey äh, kallatele tekiks Singapur. Ühendkuningriik peab samuti täitma oma sotsiaalvaldkonna kohustusi pensionite õigu-, pensioniõiguste vallas näiteks ja see lahkumine ei peaks ohtu seadma ei Euroopa Liidu ega Ühendkuningriigi kodanike töötingimusi. Brexitit ei tohi kasutada ettekäändeks, et äh, töötingimusi alandada. härra Käleher, palun äh,, üks minut. mina räägin praegusel hetkel Iirimaa saare ja Iiri kodanike nimel äh, kes elavad sellel saarel, ja ka Ühendkuningriigi kodanike nimel, kes elavad Iiri saarel ja selles kontekstis äh, me peame äh, kinnitama, et me ei saa pidada läbirääkimisi, äh, tuues kompromissiks kodanikuõigused, võime seda teha finantsküsimustes, põllumajandustoodete küsimustes, majandusküsimustes, aga Euroopa Liidu ning Iiri Vabariigi kõige olulisemaks alustalaks on kodanikuõigused, neid tuleb alal hoida. meil on ühine liikumisala äh, Ühendkuningriigiga ning Iiri Vabariik ja, ja, ja Iirimaa saar on kõik seal hulgas, aga kui Ühendkuningriik muutub kolmandaks õiguseks, peavad kodanikuõigused jääma au sisse. lihtsad näited selle kohta oleks kvalifikatsioonide vastastikune tunnistamine. see mõjutab Iirimaa saart väga, inimesed ei saa töötada äh, ühel kohtu äh, ühes kohtualluvuse piirkonnas sellel saarel, me peame kandma hoolt selle eest, et kodanikuõigused jääksid üheks lahutamatuks osaks tulevase suhe, tulevaste suhete alal sõlmitavast lepingust, mitte mingisugusest äh, kodanikuõiguste ohvriks toomisest ei saa juttugi olla. härra Ainsli, palun mina olen olnud äh, omavalitsuses äh, Lõuna-Londonis ja me oleme näinud, kuidas äh, Ühendkuningriigi valitsus on toiminud. Te tulite siia, et aidata brittid, britte suurelt Ühendkuningriigil suureks saada, aga nendel inimestel, kes on aidanud meil suureks saada, on jäänud ilma äh, kodakondsusest. Need, kes on elanud kogu oma elu Ühendkuningriigis, ei saa enam juurdepääsu rahvatervisealastele teenustele äh,, eluasemele ja nii edasi. Ühendkuningriigi valitsus äh, tahab saata välja need kolm miljonit Euroopa Liidu kodanikku, kes äh, Äh, ühel või teisel põhjusel, äh, äh, keda ühel või teisel põhjusel saab süsteemist välja visata. mina olen Londoni valimisringkonnast, mina olen nende saadik Euroopa Parlamendis, ma ei saa seda rahumeelselt pealt vaadata, kuidas nende õigusi jalge alla tallutatakse, me ei saa usaldada, et Ühendkuningriigi valitsus kaitseks kodanike õigusi. pöördun kõikide Euroopa Parlamendi saadikute poole, kellel on õnne, et nad saavad jääda veel neljaks aastaks siia kotta. palun palun ärge äh, loobuge võitlusest äh, ühend äh, Euroopa Liidu kodanike eest Ühendkuningriigis ning äh, Ühendkuningriigi kodanike eest Euroopa Liidus, hoidkem äh, meie, võtkem meie oma valitsust vastutusele selles küsimuses. härra Liberatski, palun. Äh, suur tänu. juhataja peaminister Plenkovitš ütles oma viimases äh, sõnavõtus, et jäägem ühtseks ja kuulsime siis äh, nõukogult, kuulsime komisjonilt, kuulsime fraktsioonidelt äh, sedasama avaldust, me oleme ühtsed. meie peamiseks mureks on inimesed, Euroopa Liidu kodanikud Ühendkuningriigis ja Ühendkuningriigi kodanikud Euroopa Liidus, sealhulgas ka üks miljon poolakat seda mainis ka president äh, van der Leyen. nelisada viiskümmend miljonit Euroopa kodanikku jääb veel alles, Euroopa Liidu kodanikku ning mõelgem nendele neljasaja neljakümnele Euroopa Liidu kodanikule ning kolmekümne kaheksale miljonile Poola kodanikule kui nüüd toimub Ühendkuningriigi lahkumine, siis äh, kasutagem neid asju, meie oma tugevaid külgi ära selles lahkumises. suur tänu, proua Intvelt. aitäh, proua juhataja üks asi on see, kas praegu sõlmitud süsteem on piisav, aga teine küsimus on see, kas seda rakendatakse nagu kord ja kohus ja kas me saame usaldada Boris Johnsoni valitsust, et nad seda teevad. mina ei ole näinud mingisuguseid märke, et oleks põhjust usalduseks. Brexiti nurgas siin kojas on tehtud avaldusi, mis minu muresid ainult suurendavad, sellepärast et nad ei ole sugugi mitte tervitavad ja heasüdamlikud. ma tahaksin teada, et kes saab kasu sellest, kui nendel kolmel miljonil äh, pluss kahel miljonil inimestelt õigused ära võtakse. miks peab neid inimesi karistama, mis on nende kuritegu? vastus on, ei ole mitte mingisugust mõtet sellel, ei ole mingisugust põhjendust, mitte keegi sellest kasu ei saa, tegemist on lihtsalt äh, totaka vaenukampaaniaga inimeste arvelt, kes ei ole mitte midagi valesti teinud ja kes ei saanud isegi valida. mitte ükski demokraatlik süsteem ei peaks oma kodanikke niiviisi kohtlema, mitte ühelgi valitsusel ei ole õigust lihtsalt kodanike õigusi tühistada või tagasiulatuvalt esitama, esitada uusi nõudmisi. sellepärast, et kodakondsus on õigus, see ei ole mingisugune privileeg, mida saab lihtsalt öö, oma suva järgi kui tuul pöördub ära võtta. kaitskem neid miljonit Euroopa Liidu kodanikku. suur tänu, proua Intvelt, teile soovitatakse äh,, härra Luulen soovib esitada teile sinise kaardi küsimuse, kas olete valmis vastama? ei, kahjuks, härra Luulen, ei, teile ei võimaldata seda küsimust Is... ka proua Videkom soovib esitada teile sinist, sinise kaardi küsimust, aga proua Videkom sai juba sõna, nii et äh, ma annan edasi sõna proua Taudingule, kes on järgmine sõnasoovija minu nimekirjas, palun. et näha asju õiges kontekstis, ütleksin, et äh, arvamusuuring Ühendkuningriigis, kõige viimane arvamusuuring näitab, et suurem osa Ühendkuningriigi kodanikest soovivad jääda Euroopa Liitu. viiskümmend kaks protsenti inimestest soovivad jääda Euroopa Liitu, nelikümmend kaheksa äh, soovivad lahkuda. nüüd on siis äh, osad pöördunud pärast äh, viimast Brexiti rahvahääletust. meil on kolm miljonit Euroopa Liidu kodanikku Ühendkuningriigis tuhandeid minu valimisringkonnas lõunalis, Lõuna-Londonis ning äh, kõik nende naabrid, sõbrad hindavad neid kõrgelt, me peame kaitsma nende inimeste õigusi, peame tagama, et neid koheldakse õiglaselt ja õiguspäraselt. paljud inimesed on esitanud elamisloa taotluse ja äh, juristid ütlevad, et hoolimata sellest, et et äh, Ühendkuningriigi valitsus lubab lahenduse pakkuda paari päeva jooksul, ootavad inimesed kuid, nad ei saa üürida eluaset, nad ei saa tööl, tööd taotleda. see ei ole lahke ja vastutulelik süsteem me kutsume kõiki Euroopa Parlamendi saadikuid üles kandma hoolt selle eest, et Ühendkuningriigi valitsus täidab oma kohust ning kaitseb Euroopa Liidu kodanike õigusi. see aitab tagada ka vastastikusel põhineva süsteemi ja samasuguse kohtlemise Ühendkuningriigi kodanikele Euroopa Liidus. härra Corbett, palun poolteist minutit. suur tänu, proua juhataja on õige, et Euroopa Parlament täna sellest küsimusest räägib, hääletus on tulemas kahe nädala pärast äh, Brexiti lahkumislepingu üle. ja õige on, et me sellest asjast räägime sellepärast, et selle protsessi alguses konservatiivide valitsus muutis äh, olukorra väga keeruliseks äh, kodanikele, kõigepealt kasutati läbirääkimistes neid äh, ära ja nüüd tuuakse neid ohvriks see näiteks, et ei anta neile elamisloa kohta füüsilist dokumenti, on, on üks näide sellest, inimesed ei saa oma äh, tööandjatele, tulevastele tööandjatele või korteripakkujatele, korteri väljaüürijatele tõendada, et neil on elamisluba nelikümmend kolm protsenti valijatest hääletasid teie valimisnimekirja poolt, härra Boris. viiskümmend seitse protsenti inimestest hääletasid Brexiti vastaste poolt. aga tema kasutab seda olukorda ära ning äh, keeldub läbirääkimisperioodi, üleminekuperioodi pikendamisest. Ühendkuningriigi valitsus tahab võimalikult lühikest üleminekuperioodi, mis tähendab seda, et terve rida probleeme, äh, mis Brexitiga kaasnevad, jäävad lahendamatuks, neid ei ole võimalik lahendada selle aja jooksul, ka Euroopa Parlamendil on äh, vaja anda oma kinnitus sellele lahkumisleppele väljaastumisleppele ning äh, ülemineku aega tuleks kasutada ära selleks, et äh, mõelda inimeste vaba liikumise õiguse üle. meie põlvkonnal oli privileeg vabalt liikuda. kuidas on tulevikus lood? Teile sobib, äh, härra Roland, esitada sinise kaardi küsimuse, härra Corbett, kas olete valmis vastama või võin ennustada ette, mida te ütlete? ei, te ei saa võimalust esitada küsimust Läheme edasi ja järgmisena saab sõna proua Netšinga suur aitäh, Ühendkuningriik liitus Euroopa Ühendusega enne seda, kui mina sündisin ja sii-, sellest ajast peale on Euroopa kodanikud teadnud, millised õigused neil on Ühendkuningriigis ja üks minu sõber, kes nelikümmend aastat tagasi juba äh, kolis Ühendkuningriigi, arvas, et ta ei pea kunagi otsust, langetama selleteemalisi otsuseid, nagu ta praegu peab tegema, aga nüüd on olukord muutunud äh, minu äh, sõber abiellus, äh, sai lapsed, lahutas, äh, töötas aastakümneid, toetades oma kogukonna kõige haavatavamaid inimesi ja nüüd on ta seitsmekümnendates eluaastates ja mõistab, mida võib Brexit tähendada tema ja tema õiguste jaoks, aga väga paljud vanemad naised, kes kolisid Ühendkuningriigi, ei ole nii heas seisus kui minu sõber, sellepärast et nad on juba haiged näiteks kannatavad Alžeimeri käes ja nad ei tea oma õigusi nii hästi. praegune taotlusprotsess ei ole lihtne, eriti nende jaoks, kes ei ole harjunud veebipõhiseid vorme täitma. teave mm, selle kohta, et ainult vähesed äh, äh, mm, taotlusi lükatakse tagasi, on põhjus, miks konservatiive ei usaldata, sellepärast et väga-väga paljudele on keeldutud äh, püsielaniku saatuse andmisest äh, ja siin on jälle tegemist uue skandaaliga ja äh, haiged ja kõige haavatavamad inimesed on kõige suuremas ohus. proua Jones, teil on üks minut. suur aitäh! kallid kolleegid, see arutelu meenutab meile, et Brexitit kahekümne esimese, vabandust, kolmekümne esimesel jaanuaril äh, ei tehta, äh, nagu härra Johnson äh, püüab muljet jätta. ei, siin on kaks kokka, erinevad köögid ja tulemuseks on tõenäoliselt seedehäired mõlema köögi klientidele väga pikkadeks aastateks. siin ei ole tegemist naljaasjaga ja nagu me oleme täna kuulnud, siis äh, siin on väga palju probleeme, probleeme seoses püsielanikuks registreerimise programmiga Ühendkuningriigis, siin on äh, ähvardatud inimesi väljasaatmisega siin on väga suur skandaal puhkemas ja äh, sõltumatu asutus tuleb paika panna ja nende teemadega peab tegelema. irooniline on see, et Euroopa Parlamendi liikmetel on rohkem sõnaõigust Euroopa Liidu Ühendkuningriigi suhetel tulevikus, kui seda on äh, Ühendkuningriigi parlamendi saadikutel sest et Boris Johnson on selle äh, õiguse ära võtnud, meie poliitiline süsteem Ühendkuningriigis on äh, katki äh, läinud, üheteistkümne järgmine kuu jooksul on väga palju vaja ära teha, aega on väga vähe ja kokkulepeta Brexiti oht on endiselt väga kõrge, me peame tegema kõik selleks, et oma läbikukkuvat demokraatiat korda teha, me peame tegutsema, kallid kolleegid, palun äh, toetage meid selles, me peame ühiselt kaitsma ühiseid Euroopa väärtusi, äh, standardeid ja kodanike õigusi, aitäh! suur aitäh, proua Jones, härra Roland äh, soovib juba kolmandat korda sinise kaarte küsimust esitada, kas teie soovite talle vastata? härra Rolandilt ei, ma arvan, et ma ei peaks andma e semestri aega lisaks Brexiti partei kahepalgelisele liikmele? härra Rowland, tundub, et see vastus oli ka ei. järgmisena saab sõna üheks minutiks eh, kolleeg Garicano, palun. suur aitäh, austatud asepresident härra Barnier, mina nagu mõned eelnevad kolleegidki tahan rääkida äh, püsielaniku staatusest. ma olen korduvalt Hispaania kodanikega ühendust võtnud äh,, Ühendkuningriigis olen Londonis käinud, et nendega kohtuda ja nemad on äh, öelnud, et see süsteem on julm äh, ja toob kaasa palju ebakindlust põhiteema on see, et nad saavad PDF-faili eh, ehk siis emaili teel saavad eh, dokumendi, mille saab PDF-ina välja printida, mida tegelikult on võimalik võltsida, eh, kus on öeldud, et jah, teil on püsielaniku staatus, nad ei saa mitte mingisugust kaarti, mida nad saaksid kasutada, kui nad tööle kandideerivad, nad ei tea, kas järgmine kord, kui nad Ühendkuningriiki tulevad, süsteem leiab üldse nende staatuse kinnituse üles või mitte tegelikult on sellele probleemile väga lihtne lahendus, fotokaart, äh, mida näiteks äh, kasutab, seda süsteemi kasutab äh, ühend, kasutavad Ühendriigid ja praegune süsteem on ebavajalikult julm ja tegelikult me peaksime prioriteedi korras selle probleemi lahendama oluline on tagada inimestele füüsiline dokument, mis tõendaks nende püsielaniku staatust, et lihtsustada seda protsessi, aitäh! suur aitäh, kolleeg Rütsi, palun, teil on üks minut kõige suurem küsimus täna on tegelikult kaheosaline. kõigepealt eh, Euroopa Liidu kodanike õigused Ühendkuningriigis ning ehm, kahekümne seitsme Euroopa Liidu eh, ja, ja Briti kodanike eh, staatus kahekümne seitsmes liikmesriigis, aga põhiline probleem on sama, natsionalistlik populism. ja äh, härra Van Orden rääkis ka sellest, aga meie kardame, et meie inimõigused lihtsalt visatakse tulle. meie, britid, võitleme selle eest, et neid õigusi kaitsta. minu postkast ajab üle ääre, sinna kirjutavad britid, kes tahavad, et neid õigusi kaitstaks ja teil on õigus ja kohustus meid kaitsta palun olge suuremeelsed meiega suheldes, ma parafraseerin Sokratest, ma ei ole mitte ainult Briti ja Šotimaa kodanik, vaid ka äh, Euroopa ja maailma kodanik ning ma ei taha äh, ühtegi oma identiteetidest kaotada, aitäh. suur aitäh, proua Ritchie, härra Rowland äh, soovib esitada teile küsimuse, kas te olete nõus vastama Äh, ja minu vastus on sama, mis proua Chansi vastuski. Äh, väga vabandan, ütleb proua asepresident, jällegi keelduti teie küsimust kuulamast. liigume nüüd edasi, proua von Viise, palun, teil on üks minut, suur aitäh. mina olen äh, üks kolmest miljonist kodanikust äh, Eh, mul on eh, Briti pass, aga see maksis mulle pea tuhat viissada naela ja paljud ei saa seda tasu maksta. Neil ei ole selleks lihtsalt raha. Mm, selline maks, mis puudutab eh, valimisõigust, on tegelikult Briti valitsuse kava hoida eemale ebasoovitavad kodanikud Äh, aga takistuseks, esimeseks takistuseks on ainult äh, kulud, tegelikult on takistusi veelgi. Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid äh, võimaldama Briti kodanikel oma esialgse kodakondsuse säilitada, sõltumata sellest, kas nad saavad Briti kodakondseks üleminekuperioodi jooksul või hiljem. ja väga oluline on, et inimesed teaksid, et nad ei jää oma Euroopa kodanike õigustest ilma ja ma kutsun Euroopa Liidu üles looma Euroopa Liidu assotsieerunud kodanik, nagu äh, staatus, mis on mõeldud nendele, kes taha, nagu minu koduriigi kodanikele, kes tahavad Euroopaga tihedalt seotuks äh, jääda äh, ja see oleks hea Ühendkuningriigile ja tema kodanikele, aga see oleks hea ka Euroopa Liidule äh, ja see oleks hea ka sõbralike suhete jätkumise kontekstis, äh, mida meil on hädasti vaja. aitäh! härra Rowland äh, soovib ka teile esitada sinise kaardi küsimuse, kas te olete nõus vastama? ei, kahjuks jällegi mitte. ma arvan, et ma olen kindel, et, et see ei ole isiklik rünnak teie vastu, aga teile öeldi jällegi ei. ja nüüd vaba mikrofoni voor. härra Kelly, palun, teil on üks minut. kas meile meeldib ähm, Briti valimissüsteem või mitte, aga see on Ühendkuningriigis kehtiv valimissüsteem. ja Boris Johnson oma loosungiga Teeme Brexiti ära sai selge enamuse. mitte ükski riik ei kahetse Brexiti rohkemat, rohkem kui minu koduriik Iirimaa, meil on ühine ajalugu Ühendkuningriigiga, meil on väga tihedad äh, majandussuhted ja ma tahaksin tänada kõiki, kõiki Briti kolleege Ähm, kes on olnud äh, suurepärased ähm, äh, kolleegid siin parlamendis aastate jooksul. aga nüüd me peaksime minema järgmisse etappi, et see leping ellu rakendada. see nõuab head usku mõlemalt pool, poolelt ning on oluline, et kodanike õigused oleksid äh, kaitstud ähm, meie vabakaubandusleping peab olema selline, et see oleks vastuvõetav parlamendile. nii et nüüd me peame asuma selle kallale, et ähm, vabakaubandusleping äh, saaks koostatud. suur tänu ja järgmiseks äh, kolleeg Uur, palun. mina ja miljonid teised inimesed, nii Briti kodanikud kui Euroopa kodanikud seisavad praegu silmitsi sellega, et nende õigused võetakse neilt äh, demokraatliku protsessi tõttu milles on palju vigu, äh, mida on mõjutanud välisjõud ja mis ei ole toimunud täiesti seaduslikult. ja tegelikkuses äh, valitseb Ühendkuningriigis osaline diktaatorlus, mitte läänelik demokraatia ning see tähendab seda, et paljud inimesed, keda kelle tuleviku Brexit puudub, tegelikult ei saanud sõna sekka öelda, ma pean silmas noori, äh, aga ka äh, näiteks äh, lapspõgenikud, kellele konservatiiv mingit tähelepanu ei pööra, samuti kõik need Euroopa kodanikud, kes elavad, töötavad Ühendkuningriigis, kes maksavad ka makse ning paljud inimesed, sealhulgas vanemad inimesed, kes võivad sattuda väga isoleeritud seisundisse, kui nende kui neil ei ole sotsiaalkaitset. meie ees seisab uus Windrush ja lõpetuseks, kui rääkida vabast liikumisest, siis tundub praeguse seisuga, et ähm, karp, karbilihal on konservi, lihakonservil on rohkem õigusi kui ähm, inimestel, mis puudutab piiriülest liikumist. ärgem äh, andkem konservilihale suuremaid õigusi kui inimestele. suur tänu ja äh, Äh, härra soovib äh, teile esitada küsimuse, kas olete valmis vastama? ma ei näe mitte mingit põhjust, äh, miks anda neile inimestele mingitki õigust anda sõna siin täiskogus, kui nad ei, komisjonides kohale ei tule, et oma tegelikku tööd teha, nii et tulgu nad komisjonidesse, teenigu oma palk välja selle asemel, et tulla siia täiskogule kohale, et et külvata tüli ja lõhestumist Äh, aitäh, äh, jah, teie sinise kaardi küsimus lükati tagasi. palun, järgmine kolleeg. aitäh, võtan sõna selleks, et esindada kodanikke, keda ohustab äh, õiguste kaotamine, mille nad on lootnud aastakümneid. inimesed on muutnud oma elukohta, nad on muutnud oma eluteed, abiellunud, saanud lapsi, teinud tulevikuplaane ja nüüd äh, poliitikute pärast, keda huvitavad nende endi heaolu ning katkise demokraatliku süsteemi tõttu on need ähm, lootused äh, kadunud. inimesed, kes on maksumaksjad, kes on väga tihedalt seotud oma kodukonnaga, neid koheldakse nüüd kui väljaspool asujaid ning nad ei ole võib-olla ka säilitanud kõiki neid dokumente, mida neilt nüüd nõutakse, sest nad lihtsalt ei osanud seda ette näha. Nad elavad ebakindluses ja see on vale. mitte keegi ei kaitse nende õigusi. meie parlament on siinkohal ainulaadne, meil on võimalus saata sõnum Ühendkuningriigi parlamendile, nõukogule, komisjonile, palun ja edastage selge sõnum, et Euroopa Parlament kaitseb kõiki oma kodanikke, aitäh. aitäh, kolleeg Brzezinski, palun üheks minutiks suur tänu, lugupeetud president, lugupeetud daamid ja härrad. paluksin härra Barnier'd, et te oma läbirääkimistes Ühendkuningriigi valitsusega ei laseks ennast mõjutada neist emotsioonidest, mis ajavad üle ääre nii parema kui vasakul poolt me peame ähm, me suutsime seda teha läbirääkimiste puhul väljastamislepingu üle neid emotsioone äh, eirata. ei tohi unustada, et näiteks poolakad, kes elavad Ühendkuningriigis, on andnud äh, olulise panuse selle maju, majandusse ning me oleme tihti kuulnud äh, hea meelega, et et meie kodanikel on ka tulevikus kõik õigused äh, olemas, mm, et äh, edasi töötada, mitte ainult näiteks torumehena, vaid ka näiteks politseinikuna, sest kõik äh, nendest ei soovi tagasi pöörduda koduriiki kõigil kodanikel, kes soovivad jääda Ühendkuningriigi, peab see võimalus olema ning peaksime lähtuma äh, tervest mõistusest, äh, hoidma külma närvi ja mitte lihtsalt äh, siin käratsema ja karjuma. me peame tagama selle, et kodanike õigused jääksid kaitstuks, aitäh. aitäh, kolleeg Ferreira, palun. E Euroopa Liit ja Ühendkuningriik äh, me peame mõtlema sellega seoses äh, kodanikele, äh, koda, üliõpilastele, kes äh, Euroopa Liidust õpivad Ühendkuningriigis ja vastupidi, olgu tegemist nendega, kes on seal elanud juba kaua või nendega, kes soovivad sinna reisida, nendele tuleb mõelda, meie õigussüsteemist praegusel hetkel ei piisa. ja Briti äh, peaministri avaldused on olnud äh, ebakindlad. meil on äh, vaja ähm, kindlusi ähm, hariduse, õiguste ülekantavuse, sotsiaalkindlustuse õiguste, perede ühendamise, kvalifikatsioonide tunnustamisega seotud õiguste kohta ja nii edasi. Need on ainult mõned näited sellest. arutelu jätkub Ühendkuningriigi ning Euroopa Liidu vahel ja kodanikuõigustele tuleb rohkem tähelepanu pöörata. hiljem toimuvad kahepoolsed läbirääkimised Ühendkuningriigi ning liikmesriikide vahel. ka seal tuleks kõiki neid mureküsimusi arvesse võtta, et mõlemad osapooled sellest kasu saaksid. ja nüüd oleme vaba mikrofoni vooruga ühele poole jõudnud ja meie peamine läbirääkija Michel Barnier saab sõna lõppsõnavõtuks. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud minister, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, teie koja ees siin ja ka väljaspool olen alati püüdnud keskenduda tõele